ja vabandan ka selle eest, et siin ei ole härra Tallit, kes ei ole siin isiklikel põhjustel, aitäh. Uh, aitäh, härra volinik. täname ka härra Etševeriat selle raporti eest ja kõiki kolleege, kes sõna võtsid, hääletamine toimub homme lõunal. järgmine punkt päevakorras on proua Kallo raport intellektuaalomandi õiguste jõustamine siseturul esimeseks annan sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, härra president, austatud kolleegid. parlament äh, peab äh, kasutama nüüd võimalust äh, tõesti rääkida sel teemal, tegemist ei ole mitte ainult minu raportiga, vaid oma panuse on andnud ka teised kolleegid. juba kümme aastat me kordame oma dokumentides, et Euroopa Liit on teadmistepõhine rahvamajandus. meil tuleb seista silmitsi väljakutsetega. me peame kasutama ülemaailmset äh, innovatiivset äh, digiajastut, me peame olema uuendusmeelsed. digiettevõtlus äh, äh, hõlmab Euroopa Liidus äh, üle neljateist miljonit töökoha, meil tuleb kaitsta seda valdkonda, muidu kaovad töökohad, aga millised vahendid on meil kasutada? millised vahendid äh, innustavad äh, loovust ja uuenduslikkust. kuidas äh, me saame ka samas kaitsta Euroopa kultuurilist äh, pärandit? milliste vahenditega me premeerime oma teadlasi ja intellektuaale ja loomeinimesi? millised vahendid võimaldavad meil seda loovat äh, tööstusvaldkonda edasi arendada, kuidas me motiveerime VKE-sid ja noori uuendustegevuse teed minema. loomulikult on äh, motivaatoriks tihtipeale intellektuaalomandi kaitse. me kõik äh, oleme seda meelt, et äh, füüsilise kauba puhul tuleb intellektuaalomandit kaitsta, aga internetiajastul ei ole paljud aru saanud, et äh, tuleb kaitsta ka digitaalseid äh, kaupu, filme, raamatuid, videomänge, tarkvara. internet ei tohiks olla mitte miinuseks, vaid meie trumbiks meil tuleb äh, kodanikele pakkuda juurdepääsu internetile, see on nende õigus, aga samas tuleb internetti kaitsta nii, et äh, oleks kaitstud ka intellektuaalomandid, sellepärast et äh, muidu tekib meil selline džungli seaduste aeg, kus tugevama õigus maksab. me soovime ju äh, kaitsta loovaid äh, innovatiivseid äh, ettevõtteid. aga kui me midagi konkreetset ei tee, siis me oleme demagoogid ja populistid. kas me oleme valmis vastutust võtma? ma esitan selle küsimuse sellepärast, et selle raportiga soovime saata signaali komisjonile, et ühendada jõud ja leida konkreetsed lahendused. saagem üle populismist ja üritagem parteide üli, üleselt töötada ühishuve silmas pidades. loova ja innovatiivse majandusvaldkonna saatus on meie kätes. ärgem äh, tehkem endale illusioone, arutelud on alles alanud. suur tänu. nüüd äh, vaba mikrofoni raames saavad sõna viis kolleegi. osad kolleegid juba võtsid sõna eelmise arutelu raames, nii et härra Piota, härra Boris, vabandust, härra Hentšu, härra Mandels kolleeg Lichtenberger ja kolleeg Ehrenhauser saavad nüüd sõna. nii et kõigepealt härra Boris, palun. lugupeetud daamid ja härrad, ma sooviksin tänada raportööri selle hea ja tasakaalus raporti eest. see näitab ja kinnitab, et Euroopa Liit soovib kaitsta intellektuaalomandit Euroopa Liidus. digitaalagendas on Euroopa Komisjon samuti võtnud selle seisukoha. ma sooviksin toonitada, et see raport on tasakaalus ja seal on pööratud ähm, tähelepanu ennetamisele ja teavituskampaaniatele. kodanikud äh, ei pruugigi aru saada tihtipeale, et nad äh, näiteks võltsimise kaudu rikuvad teiste inimeste õigusi. meil on vaja head kaubandusmudelit, mis kaitseks autoriõigusi mis äh, kaitseks äh, uuendustegevust, aga samas võimaldaks tarbijatel osta kõikvõimalikke tooteid ja töid mõistliku hinna eest. see raportöör igal juhul on väga tasakaalus ja ma tänan raportööri. tänan. ja nüüd saab, äh, saavad sõna ka härra Rüübik ja Engström ja proua Roitova, kuna ta oli IMCO raportöör, nii et ma natuke paindlikum, aga palun piirduge kõik ühe minutiga ja järgmisena härra Enciu, palun. Consider că raportul în dezbatere este binevenit și se încadrează inițiativei generale a Parlamentului. Suur tänu! See raport on koostatud täiesti õigel ajal ja see on kooskõlas Euroopa Parlamendi algatusega, mis puudutab äh, intellektuaalomandi kaitset. ma tänan proua Kallot äh, selle raporti eest. sooviksin tähelepanu juhtida mõningatele põhimõttelistele aspektidele, mis leiavad mainimist ka selles raportis. oluline on teha vahet sotsiaalmajanduslikel mõjudel, mis on äh, seotud äh, intellektuaalomandi kaitsest mitte kinnipidamisega. ja me ei räägi ainult äh, majanduslikest kahjudest siinkohal. suur tänu! tänan. härra Manders, ma sooviksin tänada proua Kallot eh, hea koostöö eest. Jüri komisjonis ta ühendas eh, tõesti kõik eh, fraktsioonid, arutelud olid meil väga emotsionaalsed ka minu fraktsioonis ja lõpuks me leidsime kompromissi raporti pooldajate ja vastustajate vahel me soovime kõik äh, rohkem äh, e-kaubandust ja siseturgu, aga samas äh, tihtipeale ollakse intellektuaalomandi kaitse vastu, nii et homme hääletusel peaksime me käituma õigesti. meil on vaja siin Euroopa lähenemist ja me ootame komisjoni poolt äh, juriidilise raamistiku väljapakkumist Euroopa intellektuaalomandi kaitsele. meil on vaja kindlasti multiterritoriaalseid litsentse, mis praegu puuduvad ja mis takistab siseturu arenemist. suur tänu, proua Lichtenberger. on ääretult äh, kahetsusväärne, et me ei suuda siin ühendada erinevaid teemasid kui me rääkisime kaubamärkide kaitsest, siis ei jõudnud me kokkuleppele, aga praegu jah, siin intellektuaalomadest rääkides on olukord teine kui äh, materiaalõigusest rääkides. igasugused äh, kriminaalmenetlused, mis on seotud äh, veebitegevusega, võivad vabalt rikkuda kodanike õigusi kui kultuuri nautimine veebis äh, on äh, seotud äh, ohuga sattuda vanglasse, siis ma ei saa kasutada Internetti ära kultuuri ja mm, loovuse edendamiseks ja nautimiseks, nii et me peaksime arutelusid jätkama. tänan ja härra Ehrenhauser, üks minut, palun suur tänu, härra president. võltsimise vastane võitlus on ka siin kojas prioriteetne. sellegipoolest tuleb öelda, et ma kolmapäeval ei toeta kolleegi raportit. ma jagan noorte ja kodanike kahtlust, et siin üritatakse artikli kakskümmend kaks kaudu ehk tavaka trepluse kaudu sisse tuua keelde. mitmed aspektid, mida siin on mainitud, näiteks ähm, piraatluse mõiste tekitab õiguslikku ebakindlust, miljonid kodanikud ähm, kriminaliseeritakse ja ka sotsiaaldemokraatide roheliste alternatiivraport äh, seda ei muuda. ma olen arvamusel, et äh, me peaksime mitmeski aspektis ära kasutama ka olemasolevaid struktuure. tänan, härra Rüübik. härra president, omand, ükskõik kas see on intellektuaalne või füüsiline, on äh, turumajanduse põhi sammas ja seetõttu on oluline järele mõelda selle üle, kuidas äh, seda teemat äh, konsensuslikult äh, käsitleda. meil peab olema selline koht, kus tarbijad saavad kõik ähm, korraga, eriti just VKE-d, et nad saaksid litsentsid ühest kohast. Euroopa Liidus on intellektuaalomandi litsentsid väga olulised ja meil on vaja nende osas luua siseturg. tähtis on, et litsentsid oleksid äh, saadaval kõikides äh, riigikeeltes, keeled on oluline kultuuriline pärand ja me peaksime sellega arvestama, kodanikel peab olema võimalus kasutada kõiki keeli, meil on vaja koostalitusvõimet ja tehnilist äh, operatiivsust, meil on vaja sanktsioone nendele, kes rikuvad konkurentsi- ja kaubandusõigust, tänan. suur tänu ja nüüd äh, härra Engström, üks minut, palun tänan mul on selle raportiga seoses üks fundamentaalne probleem, see ei ole sidus. seal äh, öeldakse, et meil ei ole piisavalt äh, fakte ja arve, et äh, seadusega välja tulla ja siis öeldakse, et peaks meil olema vaatluskeskus ja siis kritiseeritakse komisjoni, et ei ole õigusloomet ja nii edasi ja nii edasi ma olen nõus sellega, mida öeldi alguses, et meil ei ole piisavalt äh, fakte ja arve, meil kui poliitikutel ei ole neid piisavalt. see ongi see põhiprobleem. seetõttu on Euroopa Liidu liikmesriigid edutult otsinud lahendusi selles valdkonnas roheliste ja sotsiaaldemokraatide resolutsioonis öeldakse, et kõigepealt äh, tuleb äh, leida need õiged arvud ja faktid ja alles siis me saame hakata seadusloomega tegelema. tänan ja nüüd äh, härra Jaa, üks minut, palun. suur tänu, härra president liikmesriikide erinevad regulatsioonid intellektuaalomandi valdkonnas äh, takistavad intellektuaalomandi ühtset kaitset, see mõjutab äh, negatiivselt äh, siseturgu ja investeeringuid. intellektuaalomandi õigused on tihtipeale seotud ka organiseeritud kuritegevusega, internet on kuritegevusele heaks platvormiks, ühtne kaitsetase on saavutatav Euroopa Liidu ühtse tegutsemise kaudu. liikmesriikide eeskirjade ühtlustamine on tervitatav, sest nii toimib ka siseturg paremini. suur tänu raportöörile, kes on pööranud tähelepanu olulisele teemale ja ma olen kindel, et siin kojas me räägime ka tulevikus veel palju sellel teemal. tänan. suur tänu ja lõpetuseks proua Roitova, palun. tänan, president IMCO komisjoni raportöörina tahaksin ma öelda, et ma olen pettunud, et kolleeg Kallo ei ole arvestanud meiepoolsete soovitustega. aga nüüd äh, vahepeal, vastates minu nõudmistele, on Euroopa Komisjon kinnitanud, et äh, Euroopa sertifikaatide küsimus äh, võetakse päevakorda järgmisel aastal. me võitleme võltsitud toodete vastu Aasiast äh, kõikvõimalike meetmetega, mida on ka siin raportis äh, mainitud, aga on ääretult kahetsusväärne, et on tekkinud eriarvamused parlamendi liikmete vahel selles osas, mis puudutab alla laadimist. loomulikult me ei soovi teismelisi vanglasse saata Euroopa autoriõiguste seadus ei ole äh, piisav, äh, tihtipeale ähm, tarbijad ja autorid kannatavad ja hoopis äh, autoriõigusi omavad institutsioonid saavad sellest kõigest kasu. suur tänu, ähm, kolleegid, ja ma usun, et komisjon vastab nüüd ammendavalt kõikidele. Ah, monsieur le Président, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention suur tänu, loomulikult me kuuleme alati hoolikalt, mida parlamendiliikmetel on öelda. komisjon loomulikult ei tea vastuseid kõikidele asjadele ja seepärast on väga oluline kuulata ära ka parlamendiliikmete seisukohad, nii et tänan kõiki südamest, eriti suur tänu proua Kallale ja parlamendile üldisemalt huvi vast-, huvi eest selle raporti vastu ma tean, et selle raporti üle on arutatud päris palju ja see on täiesti loomulik, aga ma arvan, et üldkokkuvõttes on saavutatud päris hea tasakaal erinevate huvide vahel. tuletaksin meelde, mida ütles härra Boris ja härra Rubik intellektuaalomandi õiguste tõhus kaitse aitab eh, edendada innovatsiooni, kaitsta töökohti, aga kui me räägime kaitsmisest ja õiglasest tasust loojatele, siis ei ole küsimus mitte ainult äh, loomises, vaid äh, küsimus on ka demokraatias. kui me mõtleme näiteks ajakirjanike tööle, kes äh, kirjutavas pressis peavad samuti olema kaitstud ja saama õiglast tasu. tõstatati veel ka tervishoiu küsimus võltsimisega seotud riskid. tahaksin kinnitada, et äh, komisjon on valmis tegema koostööd väga tihedalt kõikide huvirühmadega Euroopa Parlamendiga selleks, et äh, tugevdada võitlust võltsimise ja piraatluse vastu. komisjon kavatseb võidelda intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu, kasutades nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke meetmeid ja igasuguse võitlusega peavad kindlasti kaasnema ka positiivsed meetmed, näiteks äh, teadlikkuse tõstmine, ja mis puudutab teadlikkuse tõstmist, siis seda on tarvis tõsta mitte ainult noorte hulgas, vaid äh, tuleks äh, kindlasti leida stat-, rohkem ja paremaid statistilisi andmeid piraatluse ja võltsimise ulatuse ja tagajärgede kohta ning analüüsida neid mõjusid ühiskonnale ja majandusele. komisjon kindlasti pöörab erilist tähelepanu äh, nimetatud vaatluskeskuse loomisele ja kahe tuhande üheksanda aasta septembri komisjoni teatises on samuti mainitud vastavaid meetmeid ja dialoogivõimalusi. võitluse ja piraatluse teemadega seoses pakun ma välja tegevuskava, mis äh, eeskätt põhineb äh, meie teatisel ja vastavatel uuringutel ja kasutatakse ära liikmesriikides olevat pädevust selle vaatluskeskuse loomiseks. härra Joolele tahaksin öelda, et äh, välja pakutud lahendus saab olema tasakaalustatud, proportsionaalne, äh, austab kodanike õigusi. härra Leisenbergerile ütleksin, et äh, kindlasti ei ole eesmärk laiaulatuslikult kriminaliseerida teatud käitumine, eriti noorte hulgas. kaks tuhat neli nelikümmend kaheksa on olemas direktiiv intellektuaalomandi õiguste kohta. ja põhinevalt oma raportil me pakume välja ka vajalikud äh, muudatusettepanekud intellektuaalomandi õiguste kohta. aitäh! suur tänu, härra volinik! Teie vastusega oldi rahul, suur tänu, proua Kallo! homme hääletamine kell kaksteist. järgneb päevakorrapunkt härra Ferreira raport loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine. ühenduse lähenemisviis. annan raportöörile aega neli minutit tutvustamiseks, palun, härra Ferreira